valimissüsteemi nii, et venezuelalased saaksid elada väärikat elu. ja kolleeg Insir, üks minut, palun. suur tänu. demokraatlikud ja sotsiaalsed õigused peavad olema kõigil inimestel. aga kahjuks paraku Venezuelas nii see ei ole ehk siis Venezuela elanikel ei ole kumbagi õigust, neli ja pool miljonit venezuelast on riigist lahkunud ja neid on järjest rohkem ja rohkem. et tegemist on ühe kõige hullema pagulaskriisiga maailmas. me peame nõudma äh, vabasid demokraatlikke valimisi Venezuelas nõudma seda, et tagatakse turvalisus, et austataks põhiseaduslikke õigusi. suur tänu. ja nüüd on sõna proua Isaskobil Baobarantsikal ühel minutiks, üheks minutiks, palun. suur tänu Brüsseli rahvusvaheline solidaarsuse konverents võimaldas meil natu- äh, äh, välja tuua arve, mis puudutab äh, Venezuelat. neli koma viis miljonit inimest elavad, on põgenenud vaesuse eest ja kahe tuhande kahekümnendal aastal võib see arv olla juba kuus miljonit ja enamus nendest on lahkunud naaberriikidesse ja nüüd hakkame kuulma juba ksenofoobilisi äh, avaldusi ja see, ja seetõttu me peame detailselt ja väga täpselt vaatama, kuidas äh, aidata selle draama ohvreid, selle tragöödia ohvreid ja kuidas aidata väljaspoolt laha, lahendada äh, Venezuela kriisi. austatud härra kõrge esindaja, te peate üles näitama julgust ja leidma tõesti sellised lahendused, mis aitaksid sellel riigil äh, leida väljapääsu poliitilisest blokaažist proua Kempa, aga ma ei näe, et proua Kempa oleks äh, siin saalis ja siis annan sõna härra David Leegale üheks minutiks, palun. pan David Lega, pan poseł David Lega. härra David Lega, üks minut, palun All right. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Borrell. Venezuela... suur aitäh, kui me rääkisime juulis Venezuela kriisist, siis ma tuletasin meelde sellele kojale, et Venezuela elanikud surevad näljasurma ning lahkuvad koduriigist ja nii see on ikka president Maduro mm, väed on mm, ka tapnud riigi kodanikke, need, kes on suutnud lahkuda, peavad väga ohtlikke eh, reise ette võtma, tihti ei ole neil dokumente ja sellest tulenevalt on eh, neil eh, puudu ka juurdepääsust põhiõigustele. see teeb nad endis, eriti haavatavaks seksuaalsele ärakasutamisele, ärakasutamisele tööturul, neil on ja see jätab neist ilma põhiõigustest ning nad võivad sattuda vägivalla ohvriks. tegemist on ühe suurima rändekriisiga üldse meie ajal ja sellest tulenevalt toetan tugevalt kõikide Euroopa meetmete eh, laiendamist, muuhulgas embargod, eh, ränd, reisikeeldu ja sanktsioone. meie me ei saa toetada Madurot, äh, kes äh, pidevalt töötab Euroopa Liidu vastu ja oma kodanike vastu, ma usun, et need, kes teda toetavad, nende jaoks on ka eraldi koht põrgus. suur tänu ja nüüd härra Nikos Andrulakis, üks minut, palun rohkem kui neli ja pool miljonit inimest on sunnitud olnud Venezuelast lahkuma lootusetu olukorra tõttu, mis valitseb äh, selles riigis ja põgenike kõrge voliniku sõnade järgi, et varsti jõuab see arv enne kahe tuhande kahekümnenda aasta lõppu kuue miljonile. ja tegemist on kõige ulatuslikuma humanitaarkriisiga, millega me oleme kokku puutunud ja me ei saa rääkida siin üldistest sanktsioonidest, mis seda humanitaarkriisi veelgi süvendaksid. sanktsioonid peavad olema sihtmärgistatud ja peavad puudutama just neid isikuid, kes on, vastutavad selle tragöödia eest parlament peab leidma sellise lahenduse, mis võimaldaks läbi viia valimised ja see oleks esimene samm olukorra normaliseerimise suunas. ükskõik, millised põhjused me ka välja tooksime, me ei saa äh, nõustuda selliste meetmetega, milles kannataks Venezuela rahvas. suur tänu ja äh, sinise kaardi küsimuse soovib härra Sokol teile esitada. kas te olete nõus vastama sellele küsimusele? palun pange oma kõrvaklapid pähe. härra Andrulakis, kas te olete nõus vastama härra Sokoli sinise kaardi küsimusele? jah härra Sokol, palun, teil on sõna, te võite esitada oma küsimuse. jah, suur aitäh. lõpuks ometi kuulsin vasakult poolt siin eh, kedagi rääkimas eh, tegelikest põhjustest. ma tahaksin küsida, kas Chavez'i ja Maduro režiimid, mis on kaasa toonud nälja, vaesuse ja kõik, mis seal toimub praegu, kas neid võib süüdistada selle kriisi eest? suur tänu. ja nüüd härra Andrulakis, te võite vastata, kolmkümmend sekundit on teil aega. humanitaarkriis Venezuelas ja need kriisid, mida me oleme teistes riikides näinud, nendega seoses me mõistame hukka sellise olukorra, ükskõik kes sellest äh, vastutav on, et me ei võrdle siin ühtede teiste kannatusi, aga ma rõhutan just seda, et härra Maduro vastutab väga ulatuslikult selle Venezuela rahva traagilise olukorra eest praegu. ja nüüd äh, proua Zovko, üks minut suur aitäh, lugupeetud kõrge esindaja, kaks aastat tagasi andsime Saharovi auhinna demokraatlikule opositsioonile Venezuelas ning saatsime välja eh, selge hoiatuse liidritele riigis. nõudsime muutust ja tegelikku demokraatiat. kahjuks mitte midagi ei ole paremaks läinud. me näeme, et tegemist on täieliku humanitaarkatastroofiga. Eh, neli ja pool miljonit venezuelalast on kodust lahkunud ning kui see jätkub, siis vastavalt hinnangutele kuus koma viis miljonit äh, lahkuvad kodust veel kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks. olukord piirkonnas ei saa leida lahendust ilma rahvusvahelise üldsuse sekkumiseta, sellest tulenevalt toetan tugevalt äh, komisjoni välisteenistuse pingutusi selleks, et edasi äh, minna läbipaistvate rahvusvaheliselt vaadeldud presidendivalimistega. demokraatia tuleb taastada ning kontrollisüsteem tuleb samuti paika panna. suur tänu ja nüüd äh, proua Julia Wood, üks minut. Venezuelan... Venezuela põgenikekriis, öeldakse, on kõige hullem maailmas äh, kahe tuhande kahekümnendal aastal ning ka kõige vähem rahastatud aga paraku äh, ajalehtedes sellest peaaegu ei räägitagi. Venezuela on teisel kohal võrreldes Süüriaga ja võrreldes sellega, kui palju inimesi on kodust äh, minema pidanud minema. ÜRO Inimõiguste Amet ütleb, et kuus koma viis miljonit venezuelalast elavad kodust väljaspool aastaks kaks tuhat kakskümmend. see on isegi kiirem äh, tendents kui Süürias. see kriis mõjutab miljoneid venezuelalisi ning vähemalt seitseteist 17 äh, Äh, riiki on kannatanud selle all lapsed, äh, naised, eakamad ning äh, puuetega inimesed. tihtilugu inimesed eraldatakse pereliikmetest, nad on näljas ning haiged. sellega kaasneb füüsiline vägivald, inimkaubandus, pealesunnitud prostitutsioon ja nii edasi diskrimineerimine ja eksiil tingivad seda, et tihti ei anta neist juhtumitest ka teada. noored ja vähemused äh, peavad olema ka kaasatud selleks, et leida rahumeelne lahendus. eurooplased äh, peavad äh, vastu seisma igati sõjalisele sekkumisele. suur aitäh ja nüüd palun härra Tomislav Sokol. üks minut. suur aitäh. on täiesti uskumatu, et siin arutelus, siin kojas paremalt poolt kuuleme ikka õigustusi ja räägitakse ja mm, küsitakse, kes siis on tegelik äh, äh, süüdlane. tegemist on kommunistliku kuritegeliku režiimiga, kõigepealt Chavez ja siis Maduro. peaminister ütles, tegemist on võrdse jaotusega, mitte vaesuse loomisega. me nägime ise seda, kui Äh, leidis äh, hinnakontroll aset ja selle tulemusena on Venezuelas seitsmekümne viie protsendi võrra toiduainete tootmine vähenenud. kasutatakse sotsialistlikke meetmeid, mis on ebatõhusaks osutunud juba varem, miljonid inimesed Venezuelas äh, põgenevad riigist, me teame, kes, mis on põhjused, kuidas see kõik toimub süüdlaseks on kriminaalne kommunistlik režiim, ärgem laskem asjadel korduda. suur aitäh, härra Liberatski, üks, üks minut. suur tänu, proua president, austatud kõrge esindaja. mõned aastad tagasi, kui me nägime, milline on see uus äh, lehekülg, mis Venezuela ajalugu kirjutatakse, siis äh, võis juba ette näha, et mis toimuma saab. ja nüüd täna räägime me siin sellest kahest aspektist, ühelt, ühest, ühelt poolt sellest, mida teeb valitsus ja teiselt, teisalt, mis olukorras el-, es-, elab rahvas. ja nüüd me peame mõtlema äh, sanktsioonide küsimuse peale äh, ja härra Borrell, kas me ei peaks midagi muud välja pakkuma? see süsteem nafta toiduainete vastu, jah, nafta arstimite vastu, jah, nafta riiete vastu, jah, et aidata rahvast. me ei saa jõuga valitsust äh, muuta, aga rahvast saame aidata. proua Isabel Santos. suur olukord venezuelas on muutunud vahepeal täiesti dramaatiliseks üheksakümmend protsenti inimestest elab äh, allpool vaesuskriisi enam kui viiskümmend protsenti lastest ei käi koolis enam kui neli ja pool miljonit inimest on põgenenud ja kui kriisi ei lahendata, siis varsti äh, aastaks äh, kaks tuhat kakskümmend kolm võib olla põgenenud juba kümme miljonit inimest, see on nagu kogu Portugali rahvastik. rahvusvaheline programm põgenike abistamiseks äh, tuleb toimima saada, aga see ei ole piisav, halvest arvestades olukorra tõsidust ja arvestades seda, kui palju inimesi on äh, sellest kriisist puudutatud, aga kogu sellest äh, toetusest ei äh, piisa, tuleb leida lõplik lahendus, tuleb sa-, taastada stabiilsus Venezuelas. meil tuleb sundida selle saavutamiseks äh, poliitilisi tegijaid läbi viima vabasid äh, ja demokraatlikke valimisi. suur tänu, järgmisena Ivan Garcia del Blanco, palun. suur tänu, proua president. austatud härra kõrge esindaja, nii nagu siin on juba öeldud, Venezuela ja kogu see piirkond kannatab ühe kõige ulatuslikuma humanitaarkriisi all mida me kunagi näinud oleme ja olukord järjest halveneb ja poliitilisi lahendusi ei ole. rahvusvaheline üldsus peab mobiliseeruma, aktiivsemaks muutma, meil on äh, vaja äh, panustada rohkem vahendeid sellesse. tegemist on Süüria kriisile sarnase kriisiga ja kui me mõtleme, kui paljud inimesed on riigist lahkunud, siis on tegemist siin tõsise poliitilise probleemiga, millele tuleb ka poliitiline lahendus leida, kui me soovime, et ühel päeval leitakse lahendus sellele humanitaarprobleemile ja tundub, et võimalus leida poliitiline lahendus öö, äh, seisneb just äh, õiglaste valimiste korraldamises ja me peame arvestama, et siin on kaks erinevat leeri ja meil on vaja praegusel hetkel just julgust. ma tean, et teil see julgus on olemas, härra kõrge esindaja, aga katsume leida just Venezuela rahva nimel väljapääsu sellest äh, lahendusest. Äh, proua Tšinitsi. jah, suur aitäh, kõrge esindaja, viis kuud tagasi siinsamas kojas pidasime maha arutelu traagilise olukorra üle Venezuelas ja täna oleme me jällegi siinsamas ja räägime samast asjast. aga kahjuks teame, et vahepeal on humanitaarkriis selles riigis aina hullemaks läinud. põgenike arv, muuhulgas lapsed, kes on pidanud emigreeruma teistesse riikidesse, kasvab. Need, kes jäävad Venezuelasse, on elutingimused üha keerukamad puudu on kõigest, rikutakse inimõigusi ning vägivald sevib. olukord on ela-, Venezuela elanikkonna jaoks üha väljakannatatum ning Euroopa Liit peab midagi tegema ja pingutama rohkem selle nimel, et diplomaatilisi vahendeid kasutada ning aidata leida rahumeelset lahendust kriisist, mis viiks vabade valimisteni humanitaarabi on vajalik praegu selleks, et muuta olukord rahvale äh, Äh, natukene lihtsamaks, sellepärast et rahvas kannatab juba liiga kaua. suur tänu ja härra Carlo Fidanza, üks minut. suur aitäh, olukord Venezuelas on traagiline. Äh, miljonid põgenikud ning ilmselt äh, räägitakse liiga vähe ka kuritarvitustest nende arvel Itaalia on tunnustanud äh, Venezuelast äh, kodanike äh, õigust leida varjupaika, kes on Itaalia päritolu. Euroopa liikmesriigid peaksid veelgi enam tegema, me peaksime näiteks kaasa aitama sotsiaalmajandusliku integratsiooni kui tegemist on siis Venezuela kodanikega, kes on Prantsuse, Itaalia või mõne muu Euroopa riigi päritolu. aga me oleme kahjuks suhteliselt võimetud, peame tegema midagi enamat selleks, et kontrollida sisserändajate tulekut majanduslikel põhjustel Aafrikast ja mujalt. samas Euroopa päritolu eh, kodanikud põgenevad oma kommunistliku verise režiimi eest ning neil on väga raske leida lahendust panie pośle! w ramach zgłoszeń z sali mamy cztery zgłoszenia jako pierwszy. suur tänu, vaba mikrofoni voorus on neli sõnavõtusoovi, kõigepealt härra Lopes Aguilar, üks minut. suur tänu, proua president, austatud kõrge esindaja. tere tulemast Euroopa Parlamenti ja taaskord räägime Venezuelast ja mulle tundub, et äh, te kordagi ei saa siia Strasbourgi tulla, ilma et me räägiksime Venezuelast. aga nüüd on meil arvud, arvud, mis on tõesti hirmuäratavad. minul on ka osa minust, minu perekonnast, kes, mis elab, kes elab Venezuelas ja pärast äh, äh, kodusõda nad põgenesid Venezuelasse. jah, me räägime siin äh, varjupaigast ja nüüd on need neli ja pool miljonit inimest, kes on otsinud varjupaika mujalt. ja väga paljud inimesed on hispaanlaste uksele koputanud kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande üheksateistkümnenda aastani on Venezuelast tulnud põgenike arv suurenenud nelisada protsenti neli tuhat eelmisel nädalal, sada kakskümmend tuhat sel aastal. ja kui me nüüd räägime solidaarsusest, siis me peame just kasutama ka solidaarsust nende varjupaigataotluste menetlemisel Euroopa Liidus. suur tänu ja nüüd Claire Dalli. ja ma palun, et te jääksite ühe minuti piiresse. aitäh Eh, humanitaarkriis äh, leiab aset Venezuelas ja muutub üha hullemaks, aga see ei ole juhuslik, selle on äh, tekitanud Ameerika Ühendriikide aastakümnete mm, pikkune jõupingutus see riik ära lämmatada. Äh, Venezuela inimesed on jäetud ilma õigusest oma tuleviku otsuseta, majandus on põhja lastud, me ei peaks üllatuma sellest, et näeme humanitaarkriisi või et inimesed on sunnitud põgenema parlament eh, on häbiks, toetades eh, mittevalitud eh, Guaidot. praegu tal ei ole mingit võimu tegelikult ning me näeme, et praeguse humanitaarabivajaduse puhul ei ole ta suutnud midagi ette võtta. aga humanitaarabi pakkumine sarnaneb olukorrale, kus inimestele antakse leiba, samas kui Äh, leivapoodi rüüstatakse. venezuelalaste varad on äh, üle maailma laiali, aidake äh, juristidele inimeste raha tagasi saada, nii et inimesed saaksid väärikat elu selles riigis elada. suur tänu ja nüüd on sõna härra Mikolasel, üks minut. suur tänu härra Borrell, te ütlesite, et Euroopa Liit on eraldanud kakskümmend miljonit Venezuela põgenike aitamiseks ja on valmis tegema enamat. Euroopa Liidu ja USA pangandussektorid on varastanud Venezuelalt kümneid miljardeid dollareid. kui te soovite teha enamat, siis aidake neil see raha tagasi saada. aidake kaasa sellele, et sanktsioonid äh, kaotataks. miks jumala eest toetab Euroopa Liit illegaalseid USA sanktsioone, need hävitavad riiki. Maduro ilmselt eriti hiilgav president ega juht ei ole, aga ma ei tea, palju üldse neid hiilgavaid juhte maailmas praegusel hetkel on. igal juhul see olukord, kus Venezuela praegu on, äh, selleni on viinud USA äh, sanktsioonid äh, leiab aset rahvusvahelise õiguse rikkumine, kui me räägime eh, Venezuelas, sinna on kaasatud ka rahvusvahelised advokaadibürood, osad asukoha ka Pariisis, ühesõnaga aidake kaasa, palun, et eh, rahvusvaheline õigus eh, saaks rakendatud. suur tänu, Fabio Castaldo, üks minut, palun. suur tänu, proua president, äh, vaatamata pingetele meedias, kus keskendutakse teistele riikidele, siis sotsiaalne olukord on tõesti halvenenud ja johtuvalt sellest on olnud kokkupõrkeid korrakaitsejõudude ja rahva vahel. aga Venezuela olukord on tõesti väga murettekitav ja rahvas kannatab ennenägematu majanduskriisi all ja sellist kriisi sellel kontinendil kunagi olnud ei ole ja raske on leida lahendust sellele poliitilisele kriisile ja sellele olukorrale, kus ei ole piisavalt toiduaineid, me peame me peame koostööd tegema selleks, et võidelda poliitilise oportunismi vastu, tulla appi Venezuela rahvale, kellel ei ole piisavalt toiduaineid ja ravimeid äh, pangem kokku kõik oma jõupingatus, jõupingutused ja katsume leida lahendus sellele humanitaarkriisile. ja katsume aidata ka neid nelja koma viite miljonit <clears throat> inimest. oktoobris aset leidnud Brüsseli äh, konverents, <clears throat> solidaarsuse konverents oli väga tähtsaks etapiks ja see näitas meile, kuivõrd kasulik on meie ühistegevus just ja üritagem samamoodi jätkata. Thank you. I wanna give the floor tänan ja nüüd annan sõna komisjoni asepresidendile Euroopa Liidu kõrgele esindajale välispoliitikas lõppsõnaks, palun. härra Borrell, teil on sõna. suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi saadikud ja üksteise järel te kirjeldasite seda olukorda, mis on meile kõigile teada ja täiesti selge on see, et tegemist on poliitilise probleemiga ja te ei pea mind selles veenma. aga minul on isiklikult üks südametunnistuse probleem ja ma arvan, et väga paljudel ka teie hulgast on sarnane probleem. täiesti selge on see, et vaatamata kõigele sel-, kõigele sellele, mis me oleme öelnud Maduro režiimi kohta, ja äh, sellel riigil ei ole võimalust kasutada ära oma majanduslikke ressursse. alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast tulenevalt äh, tema suhtes rakendatud sanktsioonidele ei ole Venezuela saanud eksportida neljasadat tuhandet barrelit naftat päevas see tähendab kaheksa miljardit dollarit. neli korda e, toiduaine e, impordisumma. ja kui asjad niimoodi edasi lähevad, ja kui e, veel kuuskümmend protsenti sissetulekud vähenevad naftast, nii nagu on ette ennustatud, siis on veel täiendavalt kolmsada tuhat inimest, kellel ei ole juurdepääsu toiduainetele ega ravimitele. peab olema pime, kui kui me ei seo seda äh, riigist lahkuvate inimeste arvuga, sellepärast et aga selle kõige taga on see, et see riik ei saa oma ressursse ära kasutada ja kriitika äh, Maduro režiimi vastu, see ei ole äh, vabandus, kui on tegemist kommunistliku öö, äh, diktaatoriga, siis sanktsioonide mõjust me ei saa mööda vaadata ja me ei saa mööda vaadata ka sellest, et lisaks majanduskriisile on meil tegemist humanitaarkriisiga. on meil tegemist sellise kriisiga, mida me ei saa väita, et me lahendame selle lihtsalt rahvusvaheliste eh, laenude abil lihtsalt igapäevaselt ei ole võimalik riigil teenida ja saada sissetulekut. tõsi see on, et tegemist ei ole siin ainult ühe probleemiga. ma tean, et väga tähtis on see, et väga tähtis on see, et valimised aset leiaksid, valimised Nicaraguas, aga see ei tähenda seda, et me ei peaks üritama leida lahendusi, mis välistaksid hirmsa humanitaarkiirsi ja seda just majandusliku lämbumise tõttu. ja parlament on ka sellest rääkinud ja parlament oma resolutsioonides on öelnud ju ka seda, et ei tohi kohaldada selliseid sanktsioone, mis kahjustavad äh, Venezuela rahvast ja sellepärast Euroopa ei ole ka rakendanud majanduslikke sanktsioone Venezuela rahva suhtes ja karistusi, sanktsioone on rakendatud poliitiliste juhtide suhtes ja kui on vaja veel teisigi sanktsioone kohaldada, siis seda me ka teeme, aga me ei saa kohaldada selliseid sanktsioone, mis süvendaksid veel nälga Venezuela rahva hulgas. tegemist on poliitilise probleemiga, siin on vaja poliitilist lahendust, aga me ei tohi sulgeda silmi selle tõsiasja ees, et me peame leidma selliseid lahendusi, mis asendaksid humanitaarabi, mida rahvusvaheline üldsus ei saa osutada. jah, poolteist miljardit on, on vaja leida poolteist miljardit selleks, et aidata Venezuela rahvast. hetkel oleme me kokku saanud tunduvalt väiksema summa probleem ei ole selles, kas diktaator on kommunist või mitte, vaid probleem on selles, et see riik on sellises olukorras, millele me peame reageerima ja seda me ka teeme. ja minu meelest Euroopa on üles näidanud nii poliitilist kui diplomaatilist energiat ja ei tohi unustada, et et samas on ka selliseid meetmeid, mida on kohaldatud mis äh, karistavad Venezuela rahvast, aga see ei ole, ei ole lahendus. ma paluksin, et te järgiksite, austaksite reegleid ja laseksite kõrgele esindajal rääkida. lahenduse, lahendust me peame otsima ja me peame selleks mobiliseerima nii poliitilised, diplomaatilised ressursid ja tegema äh, täielikku koostööd proua Bacheletiga ja, ja kõik see, mis ma ütlesin, ei äh, vähenda Venezuela režiimi vastutust, aga ekslik oleks arvata, et põgenike voog väheneb äh, ku-, niikaua, kui majanduslik olukord ei parane. suur tänu, arutelu on lõppenud ja hääletamine toimub järgmisel osaistungjärgul järgmine päevakorrapunkt on äh, komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus teemal inimõiguste ja demokraatia alane olukord Nicaraguas. juhin teie tähelepanu sellele, et on äh, võimalik äh, end registreerida vaba mikrofoni vooru nii sinise kaardi abil kui ka elektrooniliselt ja juhin teie tähelepanu sellele, et sinise kaardi küsimusi saab esitada ainult pärast seda, kui on kõnelenud kõnelejad fraktsioonide nimel ja arutelu alguses saab sõna komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgepoliitika kõrge esindaja härra Borrell, palun, teil on sõna. suur tänu, juhataja, austatud parlamendiliikmed, olukord Nicaraguas on ääretult äh, murettekitav ja see ei ole jätkusuutlik. alates kriisi algusest oleme me korduvalt toonitanud, et meie eesmärk on äh, toetada demokraatlikku äh, lahendust, mis oleks rahumeelne. nii nagu ka Venezuelas saavad äh, ainult nicaragualased ise valida oma valitsejad demokraatlikel vabadel valimistel, mis vastaksid rahvusvahelistele standarditele ja valitsus peab äh, kaitsma inimeste põhivabadusi ja inimõigusi. eelmisel aastal jaanuaris, kui me käisime Managos, siis me toonitasime, kuivõrd äh, valmis me oleme panustama rahumeelsele üleminekule, et vältida inimõiguste olukorra halvenemist. käesoleval aastal allkirjastasid ametivõimud kaks kokkulepet poliitiliste vangide vabastamise ja poliitiliste vabaduste taastamise kohta, aga selge on see, et Nicaragua valitsus ei ole täitnud võetud kohustusi, osad vangid küll vabastati, aga teised jällegi arreteeriti uuesti üsna pea ja poliitilist vabadust ei ole tagatud. järgides äh, neid äh, arenguid äh, on välisasjade nõukogu võtnud vastu oma lõppjäreldused ja on otsustatud külmutada nende inimeste organisatsioonide varad, mis ja kes on aidanud kaasa režiimipoolsetele inimõiguste rikkumistele ja samuti on kehtestatud teatud isikutele sissesõidukeeld. Need sanktsioonid on kujutatud, kujundatud välja selliselt, et äh, Nicaragua rahvas nende sanktsioonide all ei kannataks, nii nagu parlament palus meil on vaja käegakatsutavaid edusamme tõesti näha, on vaja rahumeelset ja demokraatlikku edasiliikumist sellest äh, kriisist. valitsus äh, peab äh, täitma neid kohustusi, mis ta ise on endale võtnud, me ei nõuagi midagi enamat, me nõuame kokkulepetest kinnipidamist. me oleme korduvalt nii avalikkuses kui ka eravestlustes korranud äh, üle need äh, põhimõtted ja samuti ähm, toetab meid OAS äh, Ameerika riikide ühendus, kõigepealt on vaja tagada poliitilised vabadused ja taastada keelatud äh, vabaühenduste tegevus, on vaja vabastada ka poliitilised vangid, kes istuvad ilma süüdistuseta vangis oluline on pakkuda ka rahvusvahelistele inimõigusorganisatsioonidele juurdepääs Nicaraguale, kaasa arvatud äh, tuleb juurdepääs Nicaraguale pakkuda ÜRO inimõiguste volinikule ja edasi on vaja läbi viia valimisreform, nii et oleks kaasatud valitsus, opositsioon ja kodanikeühendused sellele peaksid järgnema vabad demokraatlikud ja äh, õiglased valimised, äh, mis põhineksid rahvusvahelistel standarditel ja kohal äh, peaks olema Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioon, tuleks arvestada ka selle missiooni soovitustega. niisiis, juhataja, austatud parlamendiliikmed, Euroopa Liit toetab Nicaragua kodanikke, repressioonid peavad lõppema, kõikide Nicaragua kodanike põhiseaduslikud õigused tuleb taastada, kaasa arvatud õigus vabadusele ja sõnavabadusele, kogunemisvabadusele, usuvabadusele ja rahumeelsele protestimisvabadusele. seda ma tahan täna veel kord siin üle toonitada parlamendi liikmete ees ja ma loodan, et äh, teie toetusega saame me avaldada rohkem survet, et need nõudmised saaksid täidetud, aitäh! tänan, härra asepresident, järgmisena saab sõna härra Lopez Hill Rahvapartei nimel, kaks minutit, palun. Saludo y aplaudo las palabras del alto representante ma eh, tervitan kõrge esindaja avaldusi ja väga tähtis on võimu koondumine Kloteega kätesse. Eh, kodanikuühiskond, ajakirjanikud, eh, kõigi suhtes on repressioone kohaldatud, inimõigusi on piiratud ja kõike seda on tehtud karistamatult. ja, ja see ei puuduta mitte ainult Nicaragua kodanikke, vaid äh, ka Euroopa Liidu kodanikke, Belgia kodanik Amaia konsens, kes osales rahumeelsel meeldeaval-, meeleavaldusel protestimaks võimu kuritarvitamise vastu ja ta on äh, vanglas, sellepärast et ta aitas ühte naist ja nüüd, kui me tähistame põhiõiguste harta kümnendat aastapäeva ja ütleme, et Euroopa Liit on nende põhiõiguste äh, häll, siis on meie kohuseks äh, kaitsta ka neid, kes kaitsevad meie meiega ühiseid väärtusi ja kes on vangi pandud. me ei tohi üksi jätta neid, kes kannatavad julma diktatuuri all. diktatuuri all äh, mis ei austa ei vabadusi, põhiõigusi, Amaya Kopens paraku ei ole ainuke juhtum. on väga palju neid inimesi, kellel on vaja, et Euroopa midagi ütleks ja nende kasu, kaitseks välja astuks. suur tänu, järgmisena proua Leito Markes sotsiaaldemokraatide nimel, palun. tänan lugupeetud äh, kõrge esindaja, veel kord on parlament äh, väljendanud oma muret seoses poliitilise olukorraga Nicaraguas ja on tähelepanu juhtinud äh, sellele, et seal leiavad aset inimõiguste rikkumised, äh, suvalised arreteerimised. me teame, et Amaya Eva Kopens näiteks, inimõiguste aktivist, võeti kinni, kui ta viis vett ja ravimeid kodanikele kes äh, olid äh, San Micheli äh, kiriku lähedal näljastreiki pidamas. Nicaragua valitsus kiusab taga kõiki aktiviste ja nende perekonnaliikmeid, kes on võtnud sõna valitsuse poliitika vastu ja seega me väljendame solidaarsust Nicaragua rahvaga ja me kutsume nõukogu üles kehtestama sanktsioone, nagu näiteks äh, nende finantsvahendite külmutamine, kes on süüdi inimõiguste rikkumistes. me kutsume üles Nicaragua valitsust alustama riigisisest dialoogi Kodanike Liiduga. meil tuleb leida rahumeelne lahendus sellele konfliktile valimissüsteemi on vaja reformida, tuleb vabastada kodanikud, keda ebaseaduslikult kinni peetakse ja me loodame, et äh, humanitaarorganisatsioonide seaduslik tegutsemisalus teostatakse. Euroopa Liit peab äh, täpselt olukorra arengul silma peal hoidma ja me loodame, et Euroopa Parlament saab niipea kui võimalik saata oma delegatsiooni Nicaraguasse. kõik, kes praeguses olukorras Nicaraguas äh, vastupanu osutavad, äh, peavad äh, teadma, et nad ei ole saatuse hooleks jäetud, aitäh. tänan, järgmisena härra Nart äh,, Reinu nimel, palun. Comparto y apoyo su discurso y su. suur tänu ma jagan igati teie hinnangut ja see, mis te ütlesite, on tõesti vajalik ja realistlik. Nicaragua valits-, eh, rahvas on oma vabaduse eest võidelnud ja ma mäletan seda, et kuidas neid toetati kuidas Felipe Gonzales äh, tol ajal neid toetas ja nüüd, nelikümmend aastat hiljem on tõesti väga traagiline näha, et seesama rahvas peab jälle nende samade äh, väärtuste eest võitlema ja ma räägin siin just äh, Ortegast ja proua Murillost, relvastatud jõugud on tänavatel, voolab veri, Amnesty Watch, Human Rights Watch, Amnesty International, kõik inimõigustega tegelevad institutsioonid on tõesti mures ja me ei saa oma solidaarsust väljendada enda ohvritega. me peame vastu võtma ka kindla teksti ja me pe-, läbi selle me peame kinnitama oma solidaarsust ohvritega, assotsiatsioonilepe Kesk-Ameerikaga <laughs> sisaldab ka demokraatlikku klauslit ja seal on väga mitmeid tähtsaid lõike selles resolutsioonis ja meie sooviks on, et leiaksid aset usaldusväärsed valimised, aga see eeldab valimissüsteemi reformi. õigusemõistmine on praegu presidendipaari kätes. ma olen Nicaraguas käinud koos Raman Havegiaga, kellele ma tahan siinkohal tänu avaldada ja me peame koostama nende isikute nimekirja, keda, kelle suhtes tuleb sanktsioone kohaldada ja assotsiatsioonileppe <clears throat> artiklit viiskümmend viis tuleb kohaldada. kolleeg Mets. austatud äh, kolleegid, äh, viimaste kuude jooksul on äh, valitsus ähm, ahistanud seal oma kodanikke, sajad inimesed on ebaseaduslikult äh, arreteeritud pärast seda, kui nad on rahumeelselt äh, protesteerinud valitsuse vastu, sealhulgas äh, belglana Amaya Coppens. me oleme jahmunud nendest inimõiguste rikkumistest ja me kutsume üles Nicaragua valitsust otsekohe selliseid repressioone lõpetama. kõik poliitilised vangid tuleks vabastada ja tuleks pidada vabad ja õiglased valimised niipea kui võimalik. meie diplomaadid Nicaraguas peaksid üritama lepitada erinevaid osapooli seal riigis. me peaksime toetama kodanikuühendusi, aga me ei tohiks äh, võtta sellist domineerivat äh, seisukohta. ja resolutsiooni teksti ei võetud äh, vastu meile, rohelistele, olulisi aspekte, näiteks Euroopa ettevõtete roll selle praeguse kahetsusväärse valitsuse tegevuse toetamisel. Euroopa Liidu ettevõtted peavad vastutust kandma ja nad peavad täitma hoolsuskohustuse reegleid. mis puudutab nüüd inimõiguste rikkumisi, siis nende toimepanijad äh, tuleb vastutusele võtta ja Kesk-Ameerika delegatsiooni esimehena tahaksime tänada kõiki kolleege, kes on andnud oma panuse sellesse resolutsiooni. me saadame välja tugeva solidaarsussõnumi nicaragualastele, kes on silmitsi praegu oma põhiõiguste rikkumisega. aitäh. järgmisena härra Terts, ECR fraktsiooni nimel, palun. suur aitäh me räägime äh, Ortega režiimi brutaalsusest, me näeme, et üha rohkem on surmajuhtumeid, terrorit. kõik hoiatused, resolutsioonid, äh, kõik, mis on väljastpoolt riiki öeldud, ei ole mitte midagi teinud, režiim ei ole oma massilist inimõiguste rikkumist lõpetanud. osad neist hoiatustest mitte ükski neist hoiatustest ei ole mitte midagi teinud äh, kohtuväliste tapmiste vastu, seksuaalsete rünnakute, kuritarvituste vastu. me oleme näinud sama ka Venezuelas, need režiimid tegelikult on väga sarnased. mõlemad on nad julmad ja äh, toimuvad oma suva alusel. kõike seda juhitakse Kuubalt ja meie keeldume nägemast seda, et Kuuba tegelikult kaitseb Nicaraguat ja Venezuelat ja nende riikide kriminaalseid režiime. suur aitäh! härra Urban Crespo, kuue NGL, üks minut palun. Gracias, eh, presidente. Denunciar la violencia y la represión ejer- suur aitäh, me mõistame hukka vägivalla ning äh, tagakiusamised. Ortega ja Murillo poolt äh, rahvaliikumine. aga ei tohi panna meid unustama seda, et meil on vaja leida poliitiline lahendus, mis muuhulgas tooks endaga kaasa poliitvangide vabastamise. samuti tuleb arvestada erinevate sotsiaalsete liikumistega. ega inimesed ei kriteeri-, kritiseeri Ortegat sellepärast, et neile valmistavad inimõigused mured, vaid pigem ikkagi majandusolukord ja kui meie kritiseerime Nicaragua olukorda, siis me tahame üles näidata solidaarsust sotsiaalsete nõudmistega. nii et lõpptulemusena äh, tuldaks tagasi sandinistide revolutsiooni juurde, selle juurde, mis seda kõike toona inspireeris suur aitäh, härra Tsoidu Alvarez, palun. presidente, alto representante. Mañana vamos a votar una resolución don-. suur aitäh, homme hääletame resolutsiooni üle, kus me mõistame hukka tõsised rikkumised inimõiguste valdkonnas Nicaraguas. ei ole üldse paranenud, vastupidiselt nüüd on ka õigusriik ohtu sattunud, arvud on kohutavad. üle kaheksasaja tuhande inimese on pidanud Nicaraguast lahkuma. kolmsada tuhat, kolmsada tapetud, sadu äh, suva alusel vangistatud, sajad üliõpilased on ülikoolidest välja visatud ning sajad ajakirjanikud on pidanud riigist lahkuma, sellepärast et Nicaragua valitsus kiusab neid taga kodanikuühiskonna ning opositsiooni olukord on väljakannatamatud. mis veel peab juhtuma? enne kui me võtame sanktsioone inimõiguste rikkujate vastu. ja seda veel riigis, kus meil on ka assotsieerumislepe. Te teate, daamid ja härrad, et olukord eh, Nicaragua inimeste jaoks on täiesti väljakannatamatu. demokraatia üha nõrgeneb me nõuame ka tingimusteta poliitvangide vabastamist, me kutsume üles ka kodanikuühiskonna tagakiusamise lõpetamise vastu ning põhiõiguste ja vabaduste taastamist. suur aitäh, härra Loobes, üks minut. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, alto representante, señor Josep Borrell. Hoy nos encontramos aquí. Suur aitäh, täna oleme siin selleks, et hukka mõista väga tõsine olukord, mis Nicaraguas on tekkinud. demokraatlike õiguste erosioon äh, on miski, mida me oleme viimaste kuude jooksul kõik näinud. lisaks sellele üha rohkem on probleeme ka Äh, Nicaragua valitsuse ja Euroopa Liidu vahelistes suhetes. me oleme näinud äh, üliõpilasliikumisi, sotsiaalseid liikumisi, inimõiguste aktiviste. me oleme näinud ka seda, kuidas neid karistatakse ja ma usun, et me peame äh, sellest rääkima, eriti Maia Kopensi juhtumise, juhtumist. Neid inimesi on piinatud ja ka sellest tuleb rääkida ma tahaksin muidugi üles kutsuda kohe selle nende isikute vabastamisele ja Nicaragua äh, vastu peab samuti sanktsioonid kehtestama teatud äh, isikute vastu, kes esindavad Nicaragua vabadus, valitsust, sellepärast et see on äh, viis olukorrast välja, meil on vaja midagi demokraatlikku, rahumeelset ja kõiki kaasavat. meil on vaja tagada põhiõigused ning me peame samuti tagama, et Euroopa Liit aitab demokraatlikku siiret läbi viia Nicaraguas. suur aitäh, proua Bilbao Barandica! Gracias nicaragua debe encauzar su crisis a través de los acuerdos de marzo de 2019. aitäh, Nicaragua puhul tuleb vaadata äh, kok-, äh, kokkulepet, mis me sõlmisime, see muuhulgas sisas, sisaldas vabu valimisi. praegune valitsus on aga juba kolmesajas surmas süüdi. poliitiline blokaad on, meil on vaja sihtmärgistatud sanktsioone nendele äh, kes on kõige suuremat vastutust kandvad, nagu äh, president Ortega ja Murillo. see tähendab seda, et meil on vaja poliitilist lähenemist küsimusele, ma kutsun üles äh, president Ortegat võrdlema olukorraga siis, kui ta asus ametisse praegu ja toona. me näeme, kui lootusetu on praegune olukord ja ega see ei olegi eelmise diktaatorluse lõpust niivõrd erinev. paljud, kes on äh, riigist lahkunud, ütlevad, et, äh, et, et Ortega sarnaneb üha enam endisele diktaatorile. Sorry, I missed the start. <laughs> proua Kanko. NVA senaator Mark Demesmaeker bezocht begin dit jaar Amaia Coop. Mark Demesmaeker, minu erak- äh,, fraktsioonist. aasta alguses tahtis kaitsta kahekümne viie aastast Belgia üliõpilast, kes vangistati sellepärast, et avaldas meelt Ortega äh, valitsuse vastu. tuhanded inimesed äh, praegu kõdunevad lihtsalt Nicaraguas vangikongides sellepärast, et nad võitlevad vaba ja demokraatliku riigi eest. põhivabadused ja õigused peavad äh, saama kaitstud, ütlevad nad aga nad maksavad selle eest väga rasket hinda. Nad avaldavad äh, meelt valitsuse vastu ja selle tulemusena nad vangistatakse. see on täielikult vastuolus kahekümne kaheksanda märtsi kokkuleppega sellest aastast. Nicaragua võimud äh, peavad alustama dialoogi ning lõpu tegema taolisele äh, pikalt kestnud repressioonidele. vabad valimised on vaja korraldada ja mina jätkan võitlust inimõigust mina jätkan võitlust inimõiguste eest, ütles Belgia üliõpilane ning kõik isikud, kes on äh, vangistuses, tuleb samuti vabandada ning ka Marja Kolpensk, kes kõik väärivad meie abi ja toetust. suur aitäh, proua Tali. suur aitäh iga kuu tuleme siia kokku, mõistame hukka seda, mis teevad valitud valitsused Ladina-Ameerikas, kes võitlevad selle nimel, et elutaset tõsta Ameerika Ühendriikide sekkumisest hoolimata. ja süüdistame neid rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rikkumises. ja mina leian, et see on täiesti kohutav, sellepärast et inimesed neis riikides kannatavad kõige rohkem. selles riigis äh, äh, on võideldud Ameerika Ühendriikide mõju vastu, sanktsioonide vastu, mis Ameerika Ühendriigid on peale pannud ühepoolselt ja see, et Euroopa sanktsioonid eraisikud ei puudustaks, on täielik utoopia. me peame lõpu tegema Ladina-Ameerika destabiliseerimine. kui Morales Äh, maha võeti, siis Valges Majas räägiti e, ebaseaduslikest režiimidest Venezuelas, Nicaraguast. Nicaragua räägitakse kui tõsisest ohust Ameerika Ühendriikide eh, julgeolekule, seda riiki rünnatakse, me lihtsalt eh, peame aitama Nicaraguat, et ta valed, eh, et tema saatus veel hullemaks ei läheks. proua Arena, palun. suur aitäh, Nicaraguas on juba poolteist aastat sotsiaalmajanduslik kriis. Daniel Ortega Äh, aprillis kaks tuhat kaheksateist alustas äh, mahasurumistega üle kolmesaja surma, kaks tuhat ähm, äh, haavatud, Malja Kopens vangistati, olgugi et ainus, mis ta tegi, oli see, et viis vett opositsioonile. proua Bachelet on välja toonud selle, et on rikutud tõsiselt põhivabadusi nagu sõnavabadus, kogunemisvabadus ning meeleavaldusvabadus osad sõltumatud ajalehed on suletud, ajakirjanikud vangistatud ning äh, põliselanike esindajad on stigmatiseeritud selle ning neil on puudu ka äh, sõltumatustest vabadusest. dialoog kodanikuühiskonnaga on viinud neljasaja äh, inimese vabastamiseni, aga ülejäänud on endiselt vangis ja selle dialoogiga tuleb jätkata on vaja leida äh, dialoogipõhine rahumeelne kriisilahendus ja see on veel võimalik, seda ütles ka proua Bachelet, aga äh, usaldus tuleb taastada läbi karistamatuse äh, lõpetamise. Need, kes on vastutavad kuritegude, piinamise ning mõrvade eest, peavad selle eest ka vastust kandma valitsus peab uuesti avama riigi rahvusvahelistele vaatlejatele ning me tervitame muuhulgas ka oktoobri ehm, ülemkogu järelduse. meil on vaja sihtmärgistatud ehm, meetmeid ja Euroopa Parlament kindlasti hoiab olukorral silma peal ning me toetame teid teie poolt astutavates sammudes. proua Rodriguez Ramos, üks minut. Gracias, eh, estimado alto representante. suur aitäh lugupeetud kõrge esindaja, president Daniel Ortega ja asepresident äh, on võtnud Nicaragua äh, nii-öelda vangi poliitikud, ajakirjanikud, sotsiaalsete liikumiste esindajad, neid surutakse alla. Äh, Aguadoras ja selle pereliikmed kõigepealt rööviti ära ning eh, nad on vangi pandud. Eh, poliitiliste oponentide emad eh, kas on vangistuses või on nad ise sunnitud ennast kirikutesse sulgema. üks neist vangidest, kahekümne viie aastane tüdruk, ütleb, et ta on väga haige, ta arstiabi ei saa. Ivana Alvarez, Malia Kopens ja teised on alustanud äh, ka näljastreiki eelmisel nädalal selleks, et saada äh, neile inimestele arstiabi. inimesed ei tea, kus on nende lapsed, nende tütred, aga tegemist on poliitiliste vangidega, seda me teame ning äh, vangistustingimused on täiesti kohutavad, nad kannatavad väga ja sellest tulenevalt resolutsioonist nõuamegi nende vangistatute kohest vabastamist ja nõuame samuti, et võetaks meetmeid nende vastu, kes on selle eest vastutavad, muuhulgas ka Ortega. suur aitäh, äh, Homs Ginel, palun. suur tänu härra president, üheksa kuud pärast viimase Nicaragua teemalise resolutsiooni vastuvõtmist ei ole olukord sugugi paremaks muutunud, pigem vastupidi. jätkuvalt vähendatakse inimeste individuaalseid vabadusi, parlament peab saatma selge sõnumi, inimõiguste osas tuleb koheselt midagi ette võtta ja me peame minema oma resolutsioonist kaugemale. meie seisukoht peab olema karmim. me oleme juba väga mitmeid